kindlasti teate, mm, kui äh, veendunult äh, meie koda äh, võitleb inimõiguste eest kõikides riikides, eriti just Türgis. lugupeetud kolleegid, pean teid investeerima, informeerima sellest, et on Euroopa Liidu Tuneesia Segja komisjon, kelle juhiks on härra Mohammed Vahtel Ben Omran, meil külas siin parlamendis, tervitan kogu südamest härra Ben Omrani ja tema delegatsiooni liikmeid ja tahaksin juhtida tähelepanu, kuivõrd oluline teie külaskäik on parlamendi jaoks. procediamo ora alle votazioni. ja liigume nüüd edasi hääletuste juurde. kõigepealt